herr präsident! tere hommikust lugupeetud daamid ja härrad! ma palun et te asuksite oma kohtadele. meie istung on nüüd jälle avatud algab proua Kre-, Kreekton ei ole veel saalis ja sellepärast me anname sõnajärje härra Barrosole. härra Roodi, palun. Euh, austatud härra predi-, president, ma olen regulaarselt teie tähelepanu juhtunud, juhtinud sellele, et meie parlament